järgmine päevakorrapunkt on nõukogu infotund. ja nagu on varasemalt tavaks olnud, paluksin, et need parlamendiliikmed, kes osalevad infotunnis Te võite tulla siia saali ette, te ei pea jääma oma kohtadele, sest kui te tulete natuke ettepoole, siis eh, meie arutelu on natukene vahetum ja elavam. tuletaksin meelde, et kui esitate lisaküsimusi, siis on teil kolmkümmend sekundit ainult aega. esimene küsimus puudutab loomade heaolu ja pöördun proua Malmströmi poole kas te palun vastaksite esimesele küsimusele ja tere tulemast ka. suur tänu. mul mm, paluti vastata Marian Harkini küsimusele. nõukogu jagab parlamendiliikme muret loomade heaolu pärast. komisjon esitab tihti ettepanekuid ja selle tulemusel on vastu võetud hulgaliselt õigusakte selles valdkonnas. Rootsi eesistuja tahab jätkata arutelu loomade heaolu teemadel ning see küsimus on äh, täiesti meie põllumajandusprogrammi üks prioriteete äh, kaheksateist, üheksateist oktoober Uppsalas toimub loomade heaolu teemal ka konverents. konverents põhineb Euroopa Liidu poolt finantseeritud ehm, loomade heaolu kvaliteedi mm, uuringul. püüti teaduslikult välja selgitada, kui hästi eh, on tagatud loomade kaitse eh, põllumajandusettevõtetes ja me oleme püüdnud kaasata siia erinevaid sidusrühmi. E, erinevate ülikoolide esindajad ka mujalt maailmast on osalenud selles uuringus. konverentsil arutatakse veel ka seda, kuidas on võimalik loomade heaolu parandada kogu maailmas. me oleme kutsunud e, esindajaid ka rahvusvahelisest lihatööstusest, ja mitmetest teistest valdkondadest. selle konverentsi tulemused on olulised ka seoses nõukogu järeldustega. me oleme näinud komisjoni teatist, komisjon tuleb välja oma teatisega sel teemal, siis me arvestame sellega. Rootsi esindajad soovivad samuti välja pakkuda uue seaduse iseloomab teatud loomade heaolu aspekte. nii et oma eesistumise ajal täiesti pöörame sellele teemale tähelepanu. proua Harkin, lisaküsimus. aitäh ja tere õhtust, proua Malmström. mul on väga hea meel, et te tahate jätkata arutelu sel teemal ja on tulemas Uppsalas konverents. praegu paigas olevad õigusaktid on olnud olemas vaid paar aastat Mm. Iirimaal me oleme täiustanud oma süsteeme, näiteks transpordisüsteem, eh, kaubandus toimib väga hästi, aga mm, minu küsimus on, et kas on proportsionaalne eh, muuta õigusakte, mis on olnud paigas vaid kaks aastat? ja teine küsimus, eh, missugused teaduslikud andmed on olemas, mis näitavad, et on tarvis muuta neid õigusakte? aitäh! proua minister, vastus. nagu te ütlesite, on oluline hinnata ja analüüsida eh, tehtut ja teha seda nõuetekohaselt. me kogume teaduslikke andmeid ja Uppsala konverentsile oleme kutsunud ka eksperte ja teadlasi, et anda vajalikku taustainfot meie aruteludeks. ma loodan, et eh, sellel põhjal nõukogu töötab välja oma reaktsiooni, arvestades sealjuures ka komisjoni teatist, nii et me ja väga hea meelega ootame ka Euroopa Parlamendi seisukohti, aga ma loodan, et see on meie arutelu algus ja me suudame koguda nii palju infot kui võimalik. veel kaks lisaküsimust, kõigepealt proua McInnes ja siis härra McKelly. proua McInnes. aitäh vastuse eest ma arvan, et teadus äh, on ülimuslik äh, siiski emotsioonide üle transpordisektoris. Äh, ma paluksin käsitleda ka hobuste transpordi küsimust, ma arvan, et sellega ei ole tegeldud piisavalt, see tekitab suurt muret ja ma leian, et loomade heaolu farmides võib halveneda ka seepärast, et talunikud saavad äh, häbiväärset tasu oma toodete eest, neil ei ole piisavalt raha ja see ei võimalda neil teha kõiki vajalikke investeeringuid. aitäh, härra Kelly, palun. suur tänu. tegemist on väga vastuolulise teemaga Iirimaal ja äh, Te tunnete Iirimaad ja meil on oma vastavad ettevõtted äh, loomaliha ja piimasektoris ja tahaksin teada, mis toimub enne meie referendumit. aitäh, ma saan aru parlamendi liikmete muredest ja kahjuks ma ei äh, saa lubada, et äh, see teema lahendatakse enne teie referendumit komisjoni ettepanek on viibinud põhjustel, mida ma täpselt ei tea, aga niipea, kui see nõukokku jõuab, me hakkame seda arutama. praegu ma rohkem aga öelda ei saa, sest me ootame komisjoni ettepanekut. ja ma loodan, et meil õnnestub teemaga tegeleda ilma seda dramatiseerimata ja me tõesti lähtume teaduslikest äh, uuringutest ja andmetest aitäh, nüüd läheme järgmise küsimuse juurde, mille esitas algul härra Moraes, nüüd tegeleb täna sellega proua Heed. teema on lastega kaubitsenu Euroopa Liidus, minister, palun. aitäh, proua president. Rootsi eesistuja jagab Äh, lugupeetud saadiku muret seoses inimkaubandusega. tegemist on kaasaegse orjandusega, mis on vägagi tulus organiseeritud kuritegevuse jaoks. tegemist on väga tõsise ja kohutava probleemiga, äh, probleemiga kogu Euroopa Liidu jaoks. ja meil on see küsimus ka tähtsal kohal päevakorras. me oleme üritanud võtta meetmeid võitlemaks äh, selliste põhiõiguste rikkumise vastu me tegeleme ennetavate meetmetega, võitleme mm, organiseeritud kuritegevuse vastu, samuti kaitseme ohvreid. me võitleme Euroopa Liidus vägagi selgelt inimkaubanduse vastu, me oleme väga selged õigusaktid vastu võtnud selles valdkonnas. üheksakümne seitsmendal aastal võeti vastu ühised meetmed äh, inimkaubanduse vastu võitlemiseks õigusaktis on väga olulisel kohal raamotsus äh, märtsist tuhat üheksasaja üheksakümne üheksandast aastast ning komisjon tegi ka ettepaneku selles vallas, samuti on meil olemas programm äh, ohvrite kaitseks. nii et kõik see on väga tähtis. ning tegemist on sellega, et me üritame kohelda kõiki ohvreid eraldi, eriti just kriminaalmenetluste raames, seda selleks, et vältida seda, et ohvrid satuksid teistkordselt ohvriks. me üritame kaitsta eelkõige just lapsi ja haavatavaid inimesi ning raamotsuses räägitakse ka sellest, et eh, tihtilugu kasutatakse seksuaalsetel eesmärkidel lapsi ära ning samuti eh, lapspornograafiast. meie eesmärgiks on jõuda kooskõlastatud eh, õigusraamistikuni selleks, et rikkumiste osas oleksid ka väga tõsised karistused ette nähtud. nõukogus äh, tehakse sellel suunal tööl, me põhineme Palermo äh, protokollil ning äh, rahvusvahelisel õigusel ning meetmetele, mis tulenevad Euroopa Nõukogu sätetest lastekaitse kohta. samuti korraldatakse Brüsselis ministeeriumite vaheline konverents oktoobris eesistuja poolt ning lisaks sellele on ka Põhiõiguste Amet, ameti raport seal arutlusel ning oma järeldustes on, vabandust, oma programmis on Rootsi eesistuja seda pidanud üheks prioriteediks ka Stockholmi programmi raames, mis võetakse loodetavasti aasta lõpus Stockholmi tippkohtumisel vastu, on see keskmes. suur tänu, proua Heep aitäh, ma tean, et see küsimus on väga tähtis ning Rootsis me oleme selle küsimuse kallal väga pikalt tööd teinud, samuti Euroopa Liidu tasandil. ma tahaksin lihtsalt ütelda, et on väga kahju, et see konverents üheksateist kakskümmend oktoober et see ei lei-, leia aset ajal, mil parlamendisaadikud saaksid ka osaleda, sellepärast et sellel ajal toimub meile täiskogu kohtumine Strasbourgis. Äh, laste ärakasutamine turismi raames, reiside raames, novembris äh, korraldatakse selle kohta konverents, kus osalevad ka äh, parlamendisaadikud töörühmas kuid eesistuja pole seda küsimust tõstatanud, miks? Äh, proua minister? jah, suur tänu, suur tänu ka Anna Heedile, ma tean, et Anna Heed on väga tõsiselt selle küsimusega tööd teinud ja tõesti väga kahju, et see konverents, mis Brüsselis toimub, leiab aset hetkel, mil on äh, täiskogu istung. kuid äh, tuleb mõista seda, et konverents toimub äh, inimkaubanduse vastase võitluse päeval. ma et, aga ei teadnud, et ka novembris leiab aset konverents, võib-olla saan teile vastata hiljem. täiendava küsimuse esitab proua Linn. suur tänu vastuse eest, ka minul on väga kahju, et konverents leiab aset siis, kui me oleme Strasbourgis. kas on võimalik tagada, et päevakorras räägitakse ka Euroopa Nõukogu konventsioonist äh, laste, mis tegeleb lastekaubandusega. mõned liikmesriigid, kaasa arvatud Rootsi, ei ole seda veel ratifitseerinud, seega oleks väga tähtis, et see on konverentsi päevakorras, et äh, et äh, inimkaubanduse vastasest võitlemisest saab ka reaalsus. proua minister tänan. Les Linn, ma juhin korraldajate tähelepanu sellele. suur tänu. nüüd läheme järgmise küsimuse juurde. proua McKinnesi küsimus. teemaks on äh, sõnum ÜRO põllumajand-, toitluskomisjoni kõrgetasemelisele kohtumisele. suur tänu. täna on siin tõesti väga erinevaid küsimusi enne ÜRO, enne ÜRO FAO konverentsi, mis toimub kaksteistkümnendal novembril, on peamise küsimuseks FAO reform. see tugineb äh, meetmetele, mis võeti vastu aastal kaks tuhat kaheksa ja seda toetas enamus FAO liikmeid. tegevuskavas on erinevad tegevused, FAO tulevane tegevus, tulemuste hindamine, mis võiks parandada tulemuslikkust, eriti ressursside jagamine, mis on piiratud. inimressursid on olulised. konverentsil on olulised ka FAO harta, toiduohutuse küsimused. sellega on seotud ka ülemaailmne toidupartnerlus. E FAO korraldab ülemaailmse konverentsi kuueteistkümnendast kaheksateistkümnenda novembrini, kus on esindatud ka eesistujamaa me teeme avalduse, kus kajastuvad nõukogu järeldused äh, toiduvaldkonnas. nõukogu tunnistas aastal kaks tuhat kaheksa vajadust ühise seisukoha järele toidu, toidukriisi olukorras. kaasates kodanikuühiskonna institutsioonid, on ülemaailmne partnerlus mis on seotud milleeniumi eesmärkidega, see võeti vastu juunis kaks tuhat kaheksa. nõukogu oma järeldustes tervitab FAO käimasolevat reformi, mida peetakse konstruktiivseks. eesistujamaal on poliitilised eesmärgid. me soovime haldussüsteemi, mis võimaldab tagada põllumajandustööstuse jätkusuutlikkuse ja me peame olema siin ka mootoriks. tippkohtumine peab olema suunatud tulevikku, et sel-, et oleks selge süsteem, mis võimaldab toidukriisiga tegeleda ning saavutada aastatuhande eesmärgid. selleks on vajalik FAO reform ning tõhus on koostöö rahvusvahelisel tasandil. eesistujamaa leiab, et tippkohtumisel peab olema selge poliitiline eesmärk ning uus juhtiv komitee või uus struktuur peaks tekkima selleks, et FO võiks olla siin teerajaja rollis. tippkohtumine peab olema suunatud tulevikku ning selle tulemusena peaks tekkima tegevusvalmis FO, mille eesmärgiks on täita milleeniumi eesmärgid tänan, proua Mäkines. ma hindan väga üksikasjalikku vastust, aga ta-, Rootsi eesistumise suhtumine ühisesse põllumajanduspoliitikasse, milline see on ning ning milline, millise, millist rolli võiks meie poliitika etendada rahvusvahelistes toiduküsimustes ja rahvusvahelise toiduohutuse küsimustes, arvestades sellega seotud muresid? well, we, we haven't discussed that. me ei ole seda nõukogus arutanud selle konverentsi valguses, kuid on selge, et ühine põllumajanduspoliitika saab etendada siin kindlat rolli. ja kui me seda tulevikus arutame, saab järjest suuremast rolli mängida vaeste riikide kontekstis, tuues nad äh, ühisturule. ning äh, küsim-, me saame ka leevendada praegust akuutset kriisi. me oleme seda teinud, maailma olukord näeb natukene parem välja, me oleme saanud positiivseid teateid praktiliselt kõikidelt turgudelt ning me tahaksime võtta pisut aega selleks, et järele mõelda, kuidas tulevikus saaksime nende konfliktidega tegeleda ning kasutada tulevikus äh, reformitud ühist põllumajanduspoliitikat selleks, et aidata neid riike ning ära hoida sarnaseid olukordi suur tänu, proua Haakin. proua president, me räägime siin ülemaailmsest toiduohutusest, kuid mina tahaksin rääkida sellest Euroopa Liidu kontekstis, minu meelest see sõltub toidu tootmisest Euroopa Liidust. ALDE fraktsioon kohtus täna volinik Fischer-Pooliga, me arutasime sedasama küsimust ja rääkisime tulevasest põllumajanduspoliitikast Euroopa Liidus pärast aastat kaks tuhat kolmteist ja selle eelarvest. sellel on otsene mõju toidu tootmisel Euroopa Liidus. ma tean, et see on osa laiemast arutelust siin täna õhtul, kuid siiski väga tähtis nende jaoks, kes äh, töötavad põllumajandussektoris. kui äh, Rootsi eesistujal on veel mingisuguseid mõtteid selles kontekstis, siis kuulaksin neid hea meelega. suur tänu see on keerukas ja väga laiaulatuslik teema. see ei puuduta mitte ainult konverentsi ennast. me oleme oodanud nende arutelude alustamisega, me oleme oodanud komisjonilt mingisugustki teatist tulevase eelarve osas ja seda meile ka lubati, nagu oli kokku lepitud nõukogu aastal kaks tuhat neli, et me vaatame läbi tulud ning kulud, kaasa arvatud äh, ühine põllumajanduspoliitika. see teatis on viibinud, nüüd kuuldavasti see tuleb aasta lõpul ja sellisel juhul Rootsi eesistuja äh, korraldab äh, esimese arutelu liikmesriikidega sellel teemal, kuid see, see jääb Hispaania ülesandeks nende teemadega edasi töötada, rohkem ma kahjuks teiega infot jagada ei saa ja suur tänu, läheme edasi järgmise küsimuse juurde, mille esitas proua Kratsa, keda esindab siin äh, kolleeg, puudutab stabiilsuse ja arengupakti, proua minister. aitäh, tegemist on küsimusega, mida me arutasime juba täna varem praeguses kriisiolukorras on riigid võtnud erakorralisi meetmeid fiskaalpoliitikas ja eelarveküsimustes ja kõik see on aidanud vältida veelgi tõsisema kriisi tekkimist, on aidanud stabiliseerida majandust ja vältida edasist allakäiku. edasine olukorra stabiliseerimine, me ei saa öelda, et see olukord on lõppenud, tarvis on kombineerida toetus majanduse taastamisele jätkusuutlike äh, fiskaalmeetmetega nii keskmises kui pikemas perspektiivis. tarvis on tasakaalustada eesmärgid. paindlikkus, mis äh, stabiilsuspaktis on, on äärmiselt äh, tundlik riigid peavad suutma võtta vajalikke meetmeid majanduse elavdamiseks, aga kui majandus on tõesti kasvama hakanud ja areneb ise, siis me peame kaitsma ka eelarveid, et pinge nendele ei oleks liiga suur. olukorrad erinevates riikides on erinevad ja seepärast on erinevad kavad, erinevad ajakavad äh, seoses äh, finantsstiimulitega ja nendega kaasnevate meetmetega me oleme näinud seda ka meetmete puhul, mida liikmesriigid on võtnud eelarve defitsiidi vastu võitlemiseks. me kindlasti arutame ECOFINis sügisel ettepanekuid äh, selle kohta, kuidas eelarve puudujääki sobivalt kaotada ja vähendada defitsiiti. tarvis on ambitsioonikat tegevust kõikide liikmesriikide poolt, tagamaks pikemaajalist jätkusuutlikkust. jah, suur tänu, äh, lugupeetud minister, selle väga selge vastuse eest. ma sooviksin, et te pööraksite suuremat tähelepanu sellele, et kas me peaksime pöörama, äh, kahe tuhande kümnendal aastal üritama eelarvet äh, nii-öelda puhastada või võib-olla tuleks teatud asju edasi lükata, aga praegu pole selline poliitika vilju kandnud. Er er jah, tegemist on väga tundliku küsimusega, väga raske on vastata. G kahekümne kohtumise läbisel nädalal me räägime erinevatest väljapääsustrateegiatest, tegemist oleks esimeste aruteludega, kuid selge on see, et olukord on väga erinev erinevates liikmesriikides ning seetõttu ka eesmärgid saavad olema erinevad äh, erinevates liikmesriikides ja ajakava erinev, kuid äh, kõik see sõltub jällegi äh, finantskriisi arengust. me leiame praegu, et hullem on möödas, kuid me sooviksime kiirendada analüüsi väljapääsustrateegiate osas. kui me seda ei tee järk-järgult, siis meie ühiskonnad muutuvad hapramaks, tööpuudus tõuseb ning Äh, riigieelarvete osas tuleb äh, kokkuhoiupoliitikat äh, arendada, aga praegu on veel liiga vara täpsemat informatsiooni anda. nüüd edasi järgmine küsimus härra Kellilt, see puudutab Euroopa Liidu tööpuuduse vastu võitlemise meetmeid. minister, palun. jah, suur tänu nõukogu jagab lugupeetud saadiku muret viimase Eurobaromeetri tulemuste kohta ja see puudutas siis seda, kuivõrd teadlikud ollakse Euroopas olemasolevatest vahenditest, eh, nagu näiteks see Sotsiaalfond ja globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond. Eh, me eh, peame kodanikele selgitama, mida Euroopa Liidus tehakse, väga oluline on siin just nimelt eh, globaliseerumise fond ning eh, sotsiaalfond. väga tähtis on, et me kasutaksime neid tõhusalt võitlemaks tööpuuduse vastu. Need kaks instrumenti on hädavajalikud ja nende abil on võimalik eh, rahastada ning võidelda väljakutsete vastu ning tagada töökohti. samuti paindliku turvalisuse osas tuleb edasi liikuda, me peame suurendama oma konkurentsivõimet. detsembris kaks tuhat kaheksa Euroopa Sotsiaalfond fondi raames pidi juba võetama lisameetmeid selleks, et suurendada tööhõivet ning samuti tuleb äh, vajalikud meetmed võtta, et äh, eraldada vahendeid globaliseerumisfondist globaliseerumisfondi eeskirjad on üle vaadatud, eh, seda selleks, et eh, fond eh, to-, mm, toimiks tõhusamalt tööandjate ja töövõtjate osas, mitte ainult selleks, et võidelda globaliseerumise mõjude vastu, vaid ka selleks, et kaitsta kodanikke. ma tahaksin ütelda veel, et informatsioone ning teave selle kohta, mis fonde puudutab, see kõik on liikmesriikide mm, võimude pädevusest. liikmesriigid peavad teavitama kodanikke. Euroopa insti-, ning samuti Euroopa institutsioone projektidest ning vajaminevatest rahalistest vahenditest. on, kahe tuhande viiendal aastal tegi Euroopa Komisjon algatuse, eh, mille eesmärgiks oli just nimelt parandada teavet avalikkusele võimaluste kohta, mis avanevad neile Euroopa fondide läbi ning selle kohta eriti, kuidas otsest abi saada Euroopa fondidest ning eh, veel globaliseerumisfondi kohta. Eh, siin eh, on kogu informatsioon rahastatavate projektide kohta liikmesriikide valitsuste kätes. tegemist on fondiga, mis loodi hiljuti ning selle fondi toimimise kohta on teadmised veel napid ning väga vähe projekte on saanud rahastamist sellest fondist, aitäh! aitäh, härra Kelly! suur tänu väga täpse ja lühikese vastuse eest. ma saan aru, et on nõukogus tugev vastuseis seoses sotsiaalfondiga, kui see vastuseis säilib, siis kas nõukogu võib pakkuda välja mingeid alternatiive selleks, et seda hoogu säilitada Euroopa majanduse taastamise kavas, aitäh! yes, indeed... aitäh, jah, me oleme seda nõukogus korduvalt arutanud ja üsna üksmeelselt ollakse seisukohal, et kvali-, projekti kvaliteedi seisukohast peaks olema ka siseriikliku finantseerimise element, nii et selle siseriikliku elemendi kõrvaldamise ettepanekul ei ole nõukogu toetust. aga me oleme teadlikud olukorrast ja probleemidest, oleme palunud komisjonil välja tulla alternatiivse ettepanekuga, tõstatasin selle volinik Žanekiga paar päeva tagasi, kes selle teema eest vastutab ja ta ütles, et nad esitavad oma ettepaneku niipea kui võimalik. suur tänu. proua Tika. aitäh. no see nu există sprijinul necesar în cadrul consiliului pentru finanarea o sută atunci când vorbim de fondul. ma kahetsen väga et nõukogus ei toetata piisavalt seda et tuleb võidelda tööpuuduse vastu ning seda rahastada sajaprotsendiliselt Euroopa vahenditest. praegu kriisi ajal eh, me loet-, toetume eelkõige just laevaehitusele ning eh, sellest hoolimata me näeme, et tööpuudus kasvab väga kiiresti, väga tähtis on, et me investeeriksime ning tagaksime Euroopa Liidu konkurentsivõime. milliseid meetmeid te plaanite eh, selleks, et Euroopa Sotsiaalfond ja, ja Globaliseerumisfond öö, eh, oleksid kättesaadavamad ning nende abil eh, oleks võimalik toetada seda poliitikat, aitäh! aitäh, nagu ma ütlesin, oleme palunud komisjonil välja tulla alternatiivsete ettepanekutega, kuidas seda konkreetset sotsiaalfondi saaks kasutada olukorras, kus, nagu te ütlesite ka ise, äh, paljud inimesed Euroopas on töötud. me loodame, et komisjon tuleb selle ettepanekuga välja kiiresti aga me teeme ka hulgaliselt muid asju tööpuuduse vastu võitlemiseks. loomulikult see valdkond on liikmesriikide pädevuses üldiselt, aga me saame ka omalt poolt koordineerida, hõlbustada äh, siseturu toimimist, takistada, kõrvaldada takistusi, bürokraatiat parandada inimeste tööhõivevõimelisust, aidata neil lõpetada haridust, saada täiendkoolitust ja nii edasi, neid ettepanekuid kavatsetakse arutada ka oktoobris mitteametlikul ECOFIN-i kostumisel ja ma tean, et arutelud toimuvad ka Euroopa Parlamendis ja praktiliselt ka kõigis eh, nõukogu formatsioonides seoses Lissaboni strateegia tulevikuga. sotsiaalfond on ainult üks vahend, mille abil on võimalik tööpuuduse vastu võidelda eh, selle kasutamist on võimalik parandada, eh, aga tõesti, see on vaid üks element ja üks vahend, mille abil tööpuuduse vastu võidelda aitäh, nüüd läheme edasi järgmise küsimuse juurde, see on härra Posseltilt ja puudutab teavet Tšetšeenia kohta. minister, palun. aitäh, proua president, härra Posselt. niipea kui eesistuja sai teada Natalja Estemirova mõrvamisest, mõistsime selle mõrva koheselt hukka oma avalduses ja avaldasime kaastunnet ka tema lähedastele. kutsusime üles ka Venemaa ametivõime eh, läbi viima koheselt eh, selle mõrva uurimise. võin kinnitada härra Posseltile, et nõukogu jälgib Tšetšeenia olukorda väga tihedalt ja eriti sealset inimõiguste olukorda ja inimõiguste aktivistide olukorda. nõukogu on korduvalt üles kutsunud Venemaad tegema kõik endast oleneva kaitsmaks neid inimesi Venemaal. ja käituma vastavuses ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooniga. Euroopa Liidul on olemas oma projekt Tšetšeenias ja meie diplomaadid käivad seal regulaarselt me oleme rõhutanud, et tunneme muret inimõiguste olukorra pärast Tšetšeenias, aga me ei leia, et praegu oleks olemas piisav mandaat sellise büroo loomiseks, mida härra Posselt soovib. me endiselt saadame Tšetšeeniasse oma esindajad jälgimaks olukorda. härra Posselt, palun. suur tänu, härra või proua minister, see oli esimene hea vastus selle teema kohta, mida ma olen kuulnud, aga äh, tahaksin siiski esitada lühikese lisaküsimuse, kas komisjon või vabandust, kas nõukogu kavatseb arutada seda teemat veel Rootsi eesistumise ajal, Venemaa juhtkond on soovinud näha teatud ähm, muudatusi ja on öelnud, et ta lubab neid omalt poolt, aga me tahaks näha rohkem tegusid kui sõnasid nii et võib-olla hoiaksite meid kursis ka mm, selles valdkonnas toimuvaga edaspidi. aitäh härra Posselt nende sõbralike sõnade eest. me loomulikult tõstatame ka edaspidi inimõiguste küsimusi dialoogis Venemaaga. inimõigused jäävad ka edaspidi päevakorda aitäh, nüüd läheme edasi järgmise küsimuse juurde, härra Šontis, see puudutab Türgi valitsuse luba süsivesinikuvarude otsimiseks Euroopa Liidu liikmesriikide majandusvööndis. minister, palun. suur tänu, president. nõukogu on teadlik mainitud sündmustest mis puudutab Türgi suhteid teiste piirkonna riikidega, siis Türgil on vastutus, nagu ka teistel riikidel, omada rahumeelseid suhteid ning rahumeelselt ka Türgi küsimused lahendada. see on tähtis kriteerium liitumisel Euroopa Liiduga. Türgi läbirääkimiste raames ning nõukogu järjest, järeldustes oleme kutsunud Türgit üles vältima igasugust ähvardavat tegevust mis võiks negatiivsesse valgusse seada tema suhted naaberriikidega ning korduvalt oleme ka rõhutanud, kui tähtsad sammud normaliseerimise ja kahepoolsete suhete suunas on Türgil kahepoolsetes suhetes teiste liikmesriikidega, kaasa arvatud Küprosega ning me oleme rõhutanud, et kõikidel liikmesriikidel on suveräänsed õigused. kui me räägime lisaprotokollist, siis väga tähtis on, et türklased peavad kinni e, mittediskrimineerival viisil kõikidest selle osadest. seda me arutasime juunis troika kohtumisel ning nõukogu jaoks on need väga olulised küsimused, nii me jälgi, jälgime ka edaspidi olukorda väga tähelepanelikult. suur tänu, härra Funtis. ma tänan, proua minister tänan, et teil oli tahet ja vaprust vastata selgelt nendele küsimustele. nõukogu vaatab homme läbi Nabucco küsimust. jaanuaris kaks tuhat üheksa peaminist-, Türgi peaminister viibis Brüsselis ning ta ähvardas, et Türgi vaatab läbi oma seisukoha selle gaasijuhtme suhtes. kui me, kui ei jätkata läbirääkimisi, minnes äh, energia peatüki juurde edasi, nagu te teate, äh, oleme me, on see praegu blokeeritud pärast äh, Küprose vetot. pärast seda, kui Türgi rikkus tema majandusvööndi puutumatuse põhimõtet, see majandusvööndi küsimus on väga tähtis paljudes Euroopa Liidu poliitikates. ja seepärast taaskord, proua minister, ma tahaksin teada, millised on meetmed, mida nõukogu kavatseb võtta selleks, et tagada Küprosele õigus majandusvööndile. suur tänu. nõukogu ja komisjon on äh, seda, on nende küsimustega tegelenud, me oleme jälginud tähelepanelikult läbirääkimisi Türgiga, me tuleme pidevalt tagasi heanaabruslike suhete küsimuse juurde. välisministrite troika tuleb kokku novembris ja me loodame, et äh, seda tüüpi konflikti enam ei esine, toimub sõelumine kõikides nõukogu ja kõikides nõukogu formatsioonides äh, see arutelu jätkub. nagu te teate, iga samm edasi eeldab nõukogus konsensust. suur tänu, härra Eelvood on järgmise küsimuse esitaja see, ja see puudutab Euroopa Liidu poliitikat Birmas. Oh. proua minister. suur tänu, ma otsin siin õige paberi üles, kust maha lugeda. Euroopa Liit on tähelepanelikult jälginud Aung San Suu Kyi olukorda tema vangistamisest saadik. nõukogu on olnud väga aktiivne ning oleme korduvalt üles kutsunud ametivõime firmast teda vabastama. nõukogu on ka konkreetseid meetmeid võtnud, mainiksin mõningaid nendest. augustis Euroopa Liit mõistis hukka otsuse Aung San Suu Kyi vastu. kutsusime üles firma ametivõime otsekoheselt vabastama teda ilma igasuguste tingimusteta me leiame, et kohtuotsus tema vastu oli rahvusvahelise ja riikliku õiguse vastane Javier Solana võttis sõna tema kaitseks ASEAN-i ministrite kohtumisel hiljuti ning samuti ASEAN-i Euroopa Liidu kohtumisel juulis seda tehti Birma esindaja juuresolekul. Nendel hiljutistel kohtumistel väljendati jõulisi seisukohti Euroopa Liidu, Hiina, USA ja ning teiste poolt, kutsuti üles äh, Aung San Suu Kyi ja teiste poliitiliste vangide vabastamisele. me toetame ÜRO eriesindaja poolt võetud meetmeid selles valdkonnas me leiame, et Birma ametivõimud on lihtsalt otsustanud ignoreerida kõiki üleskutseid vabastamaks Aung San Suu Kyi'd. ÜRO, ASEAN ning paljud ASEAN-i liikmesriigid on survet avaldanud. ASEAN-i liikmeks on Birma ka ise. ja kuna reaktsiooni Birma poolt pole olnud, siis on Euroopa Liit otsustanud võtta meetmeid äh, nende suhtes, kes on kohtuotsuse taga, me oleme nad kindlaks määranud ning oleme tak- ja takistame neil saamast Euroopa Liidu viisat. lisaks äh, oleme liikunud nende varade külmutamise suunas kõikide nende suhtes, kes on seotud Birma äh, režiimiga. kolmeteistkümnendal augustil, kolmekümnendal augustil äh, jõudis nõukogu sarnastele järeldustele parlamendi eelmise aasta resolutsiooniga, nii et ma võin kinnitada, et me intensiivistame oma tööd käsikäes rahvusvahelise kogukonnaga ning Aasia partneritega, et me võiksime saavutada kohese ja tingimusteta Aung San Suu Kyi ja teiste poliitiliste vangide vabastamises on väga oluline samm riikliku lepituse teel, mis on vajalikud selleks, kui kahe tuhande kümnenda aasta valimised peavad olema vabad. Elvõt, härra Elvõt, suur tänu põhjaliku vastuse eest. minister, mis on Euroopa Liit teinud selleks, et aidata tuhandeid põgenikke, kes on Birmast lahkunud? kes asuvad Hiinas augustikuisete kokkupõrgete tagajärjel huntaga ja etniliste vähemuste vahel? minister well,. minister, mul on väga kahju, aga ma ei saa, ei oska kahjuks sellele küsimusele vastata, ma pean, pean sellele vastama hiljem aitäh, järgmine küsimus härra Crowley'lt, eh, Euroopa Liidu USA suhete tihendamine, minister, palun. ja eh, tack, eh, herr Brian Crowley. aitäh, härra Crowley Äh, nõukogu leiab, et Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide suhted on väga olulised. tegemist on nurgakiviga meie Euroopa Liidu välispoliitikas, kuna me jagame samu väärtusi inimõiguste, demokraatia osas ning samuti me toetame avatud integreeritud majandusmudelit. Ameerika Ühendriikide administratsioon on uut hoogu andnud neile suhetele, me soovime jätkata omalt poolt koostööd, konkreetsed tulemused aga tuleb nüüd ära oodata mõlemal pool Atlandi ookeanit. ma tahaksin rõhutada, on väga palju poliitilisi valdkondi, kus meievaheline koostöö on väga tihe ning eh, samuti valdkondi, kus me võime veel süvendada oma partnerlust. me osaleme Afganistani äh, küsimustes äh, koos Ameerika Ühendriikidega nende lahendamisel, samuti Iraagi küsimustest, nii et äh, me oleme osaks protsessist koos Ameerika Ühendriikidega. samuti ju Kosovo küsimuste lahendamisel osalevad, osalevad Ameerika Ühendriigid, samuti Kopenhaageni kliimakon-, tippkohtumisel Äh, osalevad Ameerika Ühendriigid, äh, nüüd on neil suuremad ambitsioonid kui varem selles küsimuses, me teame seda kõike ning me loodame väga, et me äh, suudame omalt poolt heidete vähendamise osas võrreldavaid eesmärke püstitada. samuti tuleb ütelda, et meie sooviks on Ameerika Ühendriikide Euroopa Liidu äh, nõukogu äh,, energiaküsimuste osas nõukogu luua ning äh, samuti vaadelda lähemalt äh, seda seoses turuküsimustega, jätkusuutliku poliitikaga ning äh, teadustööga äh,. finants- ja majanduskriisis, siin tuleb ütelda, et meievaheline koostöö on vägagi tihe, seda selleks, et äh, tagada turgude usaldusväärsus ning toimimine. kaubandusküsimustes kahe tuhande kümnendal aastal jõuab esimene programm lõpule. me peame siin võitlema protektsionismi vastu ning siin me ootame väga palju Ameerika Ühendriikide poolt just. muidugi mõistame, oleme neid küsimusi arutanud ja ka järgmisel nädalal G kahekümne kohtumisel arutame neid. meie partnerid ka justiits- ja siseasjades Äh, kindlasti selles vallas me teeme koostööd, kuid meil on vaja rohkem mõistmist Guantanamo küsimustes näiteks, äh, justiitsküsimustes samuti eriti. mis aga puudutab äh, relvade leviku peatamist, siis siin neis küsimustes on samamoodi uut hoogu täheldada. Washington ja Brüssel teevad tööd nii-öelda käsikäes seda selleks, et saavutada tulemusi, eriti just relvade leviku tõkestamise äh, osas. meil on ka lepe äh, spetsiifiliste tuumarelvade osas. ning samuti on leppe ettevalmistamisel atompommide äh, loomiseks vajalike materjalide osas Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid on ka suured äh, toetajad äh, arengupoliitika olles. me arutame neid küsimusi vägagi äh, palju nõukogus Ameerika Ühendriikides leiab aset ka tippkohtumine, seal kindlasti jällegi arutame neid küsimusi, samuti muid asjakohaseid küsimusi kõige kõrgemal tasemel. ja eesistujana oleme me väga uhked selle üle, et meie auks on langenud Euroopa Liitu siin juhtida, nii et me edendame Atlandi ookeani üleseid suhteid igati konstruktiivselt. aitäh, härra Crowley, palun. suur tänu, proua minister Mhm, tore näha teid siin uuesti, küll äh, nüüd teises rollis, aga siiski väga meeldiv näha teid. ma arvan, et küsimused, kus me võime äh, tea, teadvat koostööd, on äh, desarmeerimine ja finantskriis. kas Rootsi eesistujal ja nõukogul on ideid, mida esitada Euroopa Liidu USA tippkohtumisele, mis õige pea toimub on erinevused Prantsusmaa ja Suurbritannia vahel ühelt poolt ja ülejäänud Euroopa vahel ja eh, tundub, et eh, USA on lähemal ülejäänud Euroopale kui eh, Prantsuse ja Briti ideed, mis eile Gordon Brown välja ütles. palun, minister. aitäh. täna hommikul oli meil arutelu G kahekümne 20 kohtumiseks valmistumisel ma tean, et äh, ajakirjanduses arutatakse erinevaid ettepanekuid, aga pean ütlema, et Euroopa Liit on äärmiselt hästi koordineeritud. me oleme arutanud küsimusi rahandusministritega, homme õhtul toimub õhtusöök äh, riigijuhtide ja peaministritega äh, selleks, et koordineerimist lõpule viia Pittsburghi kohtumise valguses nii et homme silutakse ära veel järelejäänud detailid komisjoni ja volinik Almunia abil me oleme suutnud saavutada selle üsna harva olukorra, kus Euroopa Liit on ühtne. nii et äh, meie lahendusi ja prioriteete arutatakse ja püüame saavutada äh, ühtsust nii paljudes küsimustes kui võimalik ameeriklastega ja ka teiste G kakskümmend kohtumise partneritega. relvastuse vähendamine, ma arvan, et mm, meil on hea meel, et president Obama on võtnud selle teema oma prioriteediks, aga selleks kulub aega. tegemist on keeruliste tehniliste küsimustega, nii et eh, me liigume edasi, aga ma ei saa teile praegu lubada, kui kaua selleks läheb, missugused on tähtajad, aga see küsimus on päevakorral, meiepoolne pühendumus edasi liikuda on olemas ja me loodame, et Ameerika partnerid jagavad seda pühendumust. aitäh, veel üks lisaküsimus, eh, härra Pellekes. suur tänu, härra president, minister, tahaksin küsida, mis puudutab seda kolmnurka, Euroopa Liit, USA ja Venemaa, nagu me teame, Obama algatusel USA, Venemaa äh, alut-, alustasid olulisi läbirääkimisi tuumadesarmeerimise teemal. Äh, kuidas Euroopa Liit ja Nõukogu saavad seda protsessi hõlbustada ja anda oma panuse sellesse protsessi, mis on inimkonna tuleviku seisukohast väga oluline? aitäh! jah, see uudis äh, teeb mulle rõõmu, ma arvan, et äh, see, et need kaks riiki omavahel maha istuvad ja arutavad küsimusi, mis nagu te ütlesite, on inimkonna tuleviku seisukohast äärmiselt olulised, on äh, rõõmustav. märtsis kaks tuhat kümme on oodata ülemaailmset tuuma tippkohtumist, kus loomulikult Euroopa Liit osaleb samuti ja enne seda me loomulikult koordineerime ka oma seisukohti ja vaatame, kuidas me saame anda kõige sobivama panuse nendesse aruteludesse. suur tänu, meie küsim-, infotund peaks lõppema kell seitse ja me teame, et minister peab lahkuma, nii et küsimused, millele ajapuudusel jäi vastamata, saavad kirjaliku vastuse. suur tänu kõikidele osalemise eest, infotund on läbi järgmine istung homme, seitsmeteistkümnendal septembril kaks tuhat üheksa alates kella üheksast kolmeteistkümnele ja viieteistkümnest seitsmeteistkümneni. Äh, päevakord on avaldatud.